kallid kolleegid, tere hommikust. istung on alanud. esimene päevakorrapunkt täna on arutelu eh, Serbiaga sõlmitava lepingu üle meil on olemas härra Kadžini raport, mis puudutab stabilisatsiooni ja assotsiatsioonilepet Serbiaga samuti on meil nõukogu ja komisjoni avaldus selle stabilisatsiooni ja assotsiatsiooni leppe kohta. esimene kõneleja on härra Katšin, kes on meie raportöör ja tal on sõna viieks minutiks. aitäh. volinik, eesistujamaa esindajad, kallid kolleegid stabilisatsiooni ja assotsiatsioonileppe kirjutati alla kahe tuhande kaheksanda aasta aprillis ning esialgne kokkulepe on olnud jõus siis kahe tuhande kümnendast aastast. ratifitseerimisprotsess algas kahe tuhande kaheksanda aasta septembris, kui esimesena Serbia parlament ratifitseeris selle leppe. see lepe toob endaga kaasa poliitilise ja majandusliku raamistiku koostööks ilma ratifitseerimiseta ei ole võimalik jätkata Serbia integratsiooniprotsessi. ratifitseerimisprotsess on aga peatunud sellepärast, et äh, Serbia ei ole teinud piisavat koostööd Haagi tribunaliga. nüüd on aga terve rida Euroopa Liidu liikmesriike selle leppe juba ratifitseerinud ja tahaksin kutsuda ülejäänud liikmesriike ka seda lepet ratifitseerima niimoodi saadaksime me tugeva toetussõnumi eh, Serbia Euroopa Liidu poolsetele püüdlustele. aga ratifitseerimisega asi veel ei lõppe. resolutsioon, mida me homme hääletame, eh, peab sisaldama ka toetussõnumit Serbiale tema pikal teel Euroopa integratsiooni suunas pikka aega on Serbia olnud isoleeritud ning selle riigi ees seisab terve rida väljakutseid viimase paari aasta jooksul me oleme näinud, kuidas olukord on politiseerunud. serblased peavad näitama üles oma pühendumust Euroopa väärtustele selleks, et nad saaksid edukalt lahendada kõik probleemid ja viia ellu vajalikud reformid. mõningaid positiivseid arenguid on toimunud, Serbia on valmis kompromissideks ning Kosovo resolutsiooni vastuvõtmiseks ÜRO Peaassambleel kahe tuhande, kahe tuhande kümnendal aastal, see oli samm, mida me tervitasime. samuti on Serbia ära kaotanud kohustusliku sõjaväeteenistuse, noortel serblastel on nüüd parem võimalus saada haridust ja eriti kõrgharidust, samuti võib, tuleb öelda seda, et et endiselt on veel kaks sõjakurjategijat, keda pole kätte saadud, Ratko Mladic on endiselt äh, põgenik ning äh, me tervitame Serbia juhtide valmisolekut teha koostööd ning me kutsume võime üles tegema koostööd. Haagi peaprokurör on öelnud, et endiselt on lõhe poliitilise tahte ning tõhusate sammude vahel. aeg on uuteks sammudeks, mida Serbia peab astuma. Serbia ei saa kandidaadi staatust enne, kui suudab näidata, et teeb täiel määral koostööd Haagi tribunaliga eriti selles osas, mis puudutab siis kurjategijate väljaandmist. olulised muutused on toimunud ka suhetes Lääne-Balkanil. olu-, suhted Horvaatia ning Serbia vahel on paranenud ja samuti on Äh, alanud siis pikaajaline leppimisprotsess selles regioonis. loomulikult on tekkinud ka uued väljakutsed. Serbia peab olema konstruktiivne oma suhtumises Kosovosse. see on vajalik kogu regiooni jaoks, selleks et see regioon saaks olla jõukas ja edukas. samuti see, kuidas Serbia kohtleb Bosnia-Hertsegoviinat väärib tähelepanu. Äh, olukorra parandamine on vajalik selleks, et äh, Serbia saaks Euroopa Liidule läheneda, aitäh. ja nüüd saab sõna siis äh, proua Kiiri. proua president, mul on suur au olla tagasi Euroopa Parlamendis oma uues ametis kui eesistujamaa esindaja ma loodan, lugupeetud saadikud, et te peate äh, Te usute, et mina, kes ma olen endine parlamendi liige, usute mind, kui ma kinnitan, et Ungari eesistumine saab olema parlamendi sõbralik eesistumine. me võtsime selle eesistumise üle suurte loodustega ja nüüd, lootustega ja nüüd ma läheksin siis üle oma emakeelele. daamid ja härrad mul on väga hea meel osaleda selles arutelus. pärast seda arutelu toimub hääletus stabilisatsiooni ja assotsiatsioonileppe üle. samas tahaksin ma kasutada võimalust ning avaldada tänu Euroopa Parlamendi raportöörile härra Katšinile, kes on valmistanud tõepoolest suurepärase raporti. samuti tahaksin tervitada resolutsiooni, mis puudutab Serbia edusamme. nagu teised selle regiooni riik, riigidki, on Serbia, Serbia jaoks Euroopa Liiduga liitumine olnud väga hea väljavaade ning Serbia on viimastel aastatel teinud olulisi edusamme. stabilisatsiooni ja assotsiatsioonilepe on suur samm edasi teel Euroopa Liiduga liitumisel. see lepe eh, tugevdab neid sidemeid, mis juba praegu on olemas Euroopa Liidu ja Serbia vahel ning äh, paneb neile suhetele siis, annab neile suhetele lepingulise aluse. see leping tugevdab äh, kahepoolseid majandussuhteid, äh, mõlemad, need suhted on kasulikud nii Serbiale kui ka Euroopa Liidule. lepe soodustab ka neid meetmeid ja samme, mida Serbia on astunud selleks, et arendada äh, täielikult toimivat turumajandust. see lepe loob samuti aluse tulevaseks tõhustatud koostööks Euroopa Liidu ja Serbia vahel terves reas valdkondades, nagu näiteks organiseeritud kuritegevus või ebaseaduslik piiriülene kaubandus, samuti keskkonnaküsimused nõukogu on käivitanud ratifitseerimisprotsessi neljateistkümnendal juulil kaks tuhat kümme, üksteist liikmesriiki on juba ratifitseerinud selle leppe, sealhulgas ka Ungari. me loodame, et kõik liikmesriigid äh, ratifitseerivad selle leppe lähitulevikus. nõukogu tervitaks Äh, asjaolu, kui see leping siis äh, jõustuks äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta lõpul kõige hiljemalt. seega ootavad Serbiat ees väga ambitsioonikad suhted Euroopa Liiduga ja seda ajal, mil nende ühinemisprotsess on saamas täit hoogu. me kutsume teid üles seda protsessi toetama ahvet, ähm, teie väliskomisjon on ühehäälselt selle leppe heaks kiitnud. Serbia esitas liitumistaotluse detsembris kaks tuhat üheksa, tugevdades niimoodi oma Euroopa-suunalisi püüdlusi. nõukogu avaldab oma arvamuse kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teisel poolel me kõik teame, et äh, Serbia integratsiooniprotsess on kasulik Serbiale. samas tuleb astuda samme sellistes valdkondades nagu õigusriik, sealhulgas näiteks ka kohtusüsteemi tugevdamine, samuti koostöö rahvusvahelise kriminaaltribunaliga nagu öeldud härra Katšini raportis, on integratsiooniprotsess äh, see protsess, mille käigus nende arengutega tuleb arvestada, mõned nendest arengutest on tõeliselt äh, olulised. ma arvan, et meil on võimalik äh, rääkida nendest ajaloolistest meetmetest, ajaloolise tähtsusega meetmetest, mida Serbia on rakendanud selleks, et teha koostööd oma naabritega sealhulgas ka kõnelused, mis toimusid eh, Euroopa Liiduga juunis kaks tuhat eh, mille tulemuseks oli siis eh, ÜRO resolutsioon, mis võimaldas koostööd Kosovoga. nõukogu toetab täiel määral neid meetmeid, mida proua Ashton on rakendanud. see koostöö ja dialoog Serbia ning Kosovo vahel võimaldab mõlemal riigil Euroopa Liidu liikmelisusele lähemale jõuda. me peame säilitama integratsiooni ja laienemisprotsessi usaldusväärsuse, meil on olemas kõik vahendid, millega seda teha ning kui me liitumisläbirääkimised Horvaatiaga lõpule jõuame, jõuame viia, siis saadab see ka positiivse signaali Serbiale ning teistele Lääne-Balkani riikidele, kes soovivad Euroopa Liiduga liituda president, daamid ja härrad, kaks tuhat üksteist on Serbia jaoks väga oluline aasta. see aasta toob nii väljakutseid kui ka võimalusi ning ma tervitan seda lepet ning võimalust, mida see lepe, leping pakub. niimoodi saame luua ühist tulevikku ühises Euroopas, aitäh! suur tänu! ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Füüle, palun! suur tänu! president, lugupeetud parlamendisaadikud. mul on tõepoolest hea meel, see on suur au esineda teie ees täna. Eh, kui äh, teemaks on stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping Serbia Vabariigiga, ma tahaksin äh, tänada ka raportööri äh, härra Jelko Katšinit, kes koostas raporti Serbia kohta, see on oluline samm Eh, integratsiooniprotsessis. stabiliseerimis- ja assotsieerumisleping on suur samm edasi Serbia jaoks. Eh, see eh, viib ta eemale oma minevikust ja toob lähemale Euroopa Liidule. eesmärk on sillutada teed edasisele Euroopa integratsioonile, valmistada Serbiat ette Euroopa Liidu liikmeks saamisel. see see äh, toetab Serbiat ja see toob kaasa ka leppimise regioonis. stabiliseerimise assotsieerimisleping on väga laiaulatuslik institutsiooniline raamistik. see on äh, uus raamistik poliitilisele äh, koostööle ning nii nõukogu kui komisjonid on tegelenud selle teemaga väga põhjalikult. oluline on ka koostöö meie parlamendi ja Serbia parlamendi vahel. majanduslikust seisukohast äh, aitab see luua vabakaubandustsooni ning äh, integreerib Serbiat Euroopa Liidu siseturgu see on kasulik nii Euroopa Liidule kui Serbiale see ehm, leping eh, edendab investeeringuid ning see aitab kaasa Serbia majanduse kasvule, aitab kaasa sellele, et Serbias tekiks funktsioneeriv turumajandus. Euroopa Liidu jaoks tõuseb kasu eh, samamoodi. Serbia turg on nüüd Euroopa Liidu eksportijatele lahti. varem olid üsna suured tollitariifid ning see oli eh, takistuseks. Eh, erandiks jäävad ainult mõned väga sensitiivsed põllumajandustooted, nii et me eh, järk-järgult integreerime Serbiat siseturgu ja ka stabiil-, stabiilsemad tingimused saavad osaks Euroopa Liidu investoritele Eh, intellektuaalse omandi kaitse eh, hakkab ka lähenema Euroopa Liidu standarditele. Serbias on suur riigihangete turg ja ka see muutub avatuks. me loome tihedamad si-, sidemed eh, Serbiaga ja see toob kaasa ka muud Euroopa Liidu jaoks see toob kaasa koostöö vabaduse, turvalisuse eh, vallas, transpordi ja keskkonna vallas, tolli vallas ja siin ma nimetasin ainult mõnda valdkonda, nii et, et ühtekokku Euroopa Liidu poliitikad muutuvad eh, Euroopa, Balkani maades usaldusväärsemaks. see on ka märgiks mis mis nii et Serbia on demonstreerinud, et ta tõepoolest valmis majanduslikuks sidemeteks Euroopa Liiduga ning kui nõukogu otsustas neljateistkümnendal juunil eh, kaks tuhat kümme ratifitseerimisprotsessi mm, käivitada, siis eh, üheksa liikmesriiki on juba eh, seda teinud ja kaks liikmesriiki arutavad praegu probleemi parlamendis ning kui Euroopa Liidu parlament, Euroopa Liidu parlament ka kaasa lööb, siis see aitab kaasa ratifitseerimisprotsessi edasiminekule ning ma loodan, et ka teised liikmesriigid teevad seda üsna pea. Eh, president, lugupeetud parlamendiliikmed, praegusel hetkel koondaksin ma tähelepanu eh, resolutsiooni ees, eelnõule, mis aitab kaasa Serbia integreerumisele. see on hästi ette valmistatud ja ma olen tõesti väga tänulik äh, härra Kačinile selle töö eest, mida ta on teinud. see sõnum, mille me saadame äh, Serbiale, näitab meie äh, toetust nendele, meie häid suhteid ning siin on olemas ka meie ootused, et me saame üle põhilistest väljakutsetest poliitiliselt on asi väga õigel ajal välja tulnud ning see seostub Serbia liikmelisuse avaldusega. möödunud aasta eh, novembris eh, arutasin ma väga eh, põhjalikult küsimustikku nende peaministriga, mis puudutas integreerimist, integreerumist Euroopasse ning ma tõepoolest loodan, et nende vastused saabuvad selle kuu lõpuks. Eh, mind eh, kolmeteistkümnendal detsembril eh, koostati Serbia valitsuses tegevuskava Euroopa Liiduga liitumiseks, komisjon valmistab ette eduaruannet ning siin vaadatakse, mida Serbia valitsus on teinud ja mida ta järgnevatel kuudel teeb ning kahe tuhande üheteistkümnendaks aasta, eh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta teiseks pooleks saame me kujundada välja arvamuse eh, Serbia liitumisprotsessi kohta. nii nagu ütles eh, minu Ungari kolleeg, on tõepoolest aasta, mil me seisame silmitsi tõsisti, tõsiste väljakutsetega, kuid on loodud baas mm, raskustest ülesaamiseks ning me loodame, et Serbia astub mööda õiget teed ning kui ta on ükskord valmis, alustab äh, ta ka läbirääkimisprotsessi ähm, Euroopa Liiduga liitumiseks äh, ma loodan, et Serbia teeb õigeid euroopalikke valikuid ning liigub edasi integratsiooni teel. me saadame nendele praegu äh, positiivse sõnumi, see on positiivne sõnum kogu regioonile kui me peame kinnitama üle, et ehm, et Balkani ehm, maades on vaja jätk jätkata rahuprotsessi ja ehm, majandusarengut. suur tänu, härra volinik, nüüd tuleme fraktsioonide nimel kõnelejad ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei esindaja härra Šeflin, kaks minutit, palun suur tänu, president, minister, volinikud. see raport Serbia kohta on minu arvates suurepärane, ma tahaksin tänada raportööri härra Kadžidit. Serbia, eh, tundub mulle, on lõpuks nüüd otsustanud, et nad tõepoolest tahavad eh, saada eurooplasteks ja poliitiline eliit arvab, et see on oluline aga seda kõike tuleb vaadata viimase kümnendi eh, turbulentsete aegade valguses. Serbias kukkus kokku kommunism, eh, Slobodan Miloševiči eh, valitsus lõppes, oli suur tähtsus maffial, väga kõrge kuritegevuse protsent ja nii edasi ja praegu, mida on saavutatud, on eh, üsna oluline ning eh, see on signaal sellest, et Serbia on valinud eh, stabiilsuse. on jäänud kaks probleemi, üks on siis Mrako Mladic ja teine sõjakurjategija, kes on ära kes ei ole üle antud. tegemist on psühholoogilise probleemiga, sest et Mladicit peetakse nagu rahvakaitjaks ja Kosovo iseenesest on väga valus teema Serbia rahvale sellele võiks lisada veel eh, mõned valdkonnad, kus eh, on eh, vajakajäämisi, kõigepealt õigussüsteemi kujundamine, siis avaliku halduse parandamine ja oluline on ka see, et arhiivid saaksid avatud. aga Serbia tee, Serbia liikumine teel Euroopa poole on eh, olnud suhteliselt edukas. Eh, siin mm, on teatud probleeme olnud eliidil. Eh, kõik see ettevalmistusprotsess ei ole olnud kerge. sel sügisel peaks saama Serbia kandidaatriigi staatuse ja ma loodan, et nad jätkavad oma teed edu. In suur tänu, enne kui jätkame kõnelejatega nimekirjas, sooviksin tervitada ühte külalist, kes on tulnud meie arutelu kuuluma, kuulama. nimelt äh, Serbia valitsuse esindaja on meil siin kohal ja tere tulemast